lihtsalt Saksamaa kohtuniku otsusest kinni ei pea. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal nimelt otsustati, et miljonid inimesed saavad oma sõna sekka öelda. miljonid inimesed tulevikus enam ei lähe valima ja see et poliitikast ollakse väsinud, see suureneb veelgi. kolleeg Jo Lainel eh, sotsiaaldemokraatide hulgast ütles, et parlamenti destabiliseeritakse väikeste parteide kaudu kuna meil ebademokraatlik lävend ära kaotati Saksamaalt, äh, tulid seitsmest väiksest parteist liikmeid Euroopa partei, äh, Euroopa Parlamenti. seitsmesaja viiekümne ühest parteis äh, liikmest need seitse kohe kindlasti ei saa destabiliseerida parlamenti või Euroopa Parlamendi tegevusvõimet piirata. minu partei, Natsionaalsotsialistlik partei kohe kindlasti ebademokraatlike eh, meetmete ärakaotamise pärast eh, kaebab selle otsuse edasi. aitäh. mul ei olnud eh, kavas lasta teil rääkida valimissüsteemidest Euroopas, kuid me peame kas tänasel tunnil veel sellest rääkima, nüüd ma annaksin siis sõna kolleeg Posvešili, teda ei ole kohal, mistõttu saab sõna kolleeg ja Jaanus Korvin-Mikke. ma tahaksin meenutada, et Saksamaal enne esimest maailmasõda valitses eh, igas komitaadis eraldi seadusandlus ja see tekitas vajaduse seda süsteemi ühtlustada, see, selles mõttes on vajalikud ka niisugused ühtlustamised Euroopa Liidus, palun. see oli nüüd väga lühike, võib-olla leiate veel taksoväljast ja siin on tõesti praegusel hetkel väga naljakas see, et teatud riikide esindajad saavad äh, sõna. me peaksime tegelikult ju saadikuid valima Euroopa Parlamenti, peaksime tegema seda Euroopa valimistel. Need ei pea olema mingid Euroopa Liidu parteid. selles ettepanekus on tegelikult päris palju sarnaseid ettepanekuid, nagu näiteks eh, riikide ülesed nimekirjad, see, et Euroopa et parteid peavad ka valimiskampaanias oma sümboleid kasutama väga tähtis on, et me siin demokraatiat ei õõnestaks, ma hääletasin selle raporti vastu ja ma loodan, et ka nõukogus jõutakse sellele arvamusele, mingi parem ettepanek rakendatakse. aitäh! proua president, aitäh, et sõna andsite, ütleb härra Poltso. ma lükkasin valimisreformi tagasi, sest Euroopa Parlamendi saadikute mandaate jagatakse erinevate süsteemide kaudu sellega kritiseeritakse Euroopa mitmekesisust. Õnneks me ei ole sellest mitmekesisusest täielikult loobunud. see ettepanek tahab Euroopat ühtlustada selles mõttes, et sellisel määral, et mulle see ei meeldi ja ma loodan, et seda tegelikult ei rakendata. ettepanek ühiste valimisringkondade ja ühiste nimekirjade kohta ja et meil on ka Euroopa parteijuhid. sellega tegelikult täiesti teadmatult kaotatakse liikmesriigid ja rahvusriigid ära. aitäh ja viimane sõnavõtt selles küsimuses, härra Boltšak, palun. suur aitäh tahaksin rääkida valimiskorralduse reformist. ma äh, tahtsin ka eelmises sõnas äh, sõna võtta, see puudutas lennunduse tulevikku, seal mulle lihtsalt sõna ei antud, mul võeti sõnaõigus, aga nüüd ma räägin siis valimisõigusest. ma rõhutan, et proua Hübneri ja härra Laineni äh, raport oli see, mida ma toetasin ma leian, et ajad on muutunud viimasest aastate jooksul, varasema dokumendiga polnud ma täielikult nõus, seal oli sätteid, mis polnud mulle vastuvõetavad. aga ma leian, et äh, parlamendi koosseis peaks regulaarselt äh, uuenema ja muuhulgas tuleks tagada sooline, sooliselt võrdõiguslik esindatus äh, Eh, Euroopa Parlamendis. ma leian, et tegelikult me peaksime reformima asja ka nii, et oleks võimalik teostada elektrooniline hääletus. palun, saadik, ärge võtke enam istet, teil on tõesti õigus veel kord sõna võtta, see puudutab lennunduse paketti ja kui te soovite selle kohta hääletusselgitust esitada, siis palun, nüüd on teil selleks võimalus. aitäh Äh, proua juhataja, selle eest, et te mulle sõna andsite. mis puudutab lennunduspaketti, siis tahaksin ma tõesti selgitada, miks ma niimoodi hääletusel käitusin. ma toetasin seda teksti sellepärast, et viimastel aastatel on Euroopa äh, lennukompaniid vähendanud enam kui kaks tuhat töökohta ja see on tõesti asi, millest me ei saa mööda vaadata. meil on tarvis suurendada Euroopa lennukompaniide konkurentsivõimet ja see on ka raportis kirjad, kirjas, kuid samaaegselt peaksime me vabastama lennukompaniid täiendavatest lisakoormustest ma, ma jään silmas bürokraatia koormust ja mitte julgeoleku äh, ja alased, julgeoleku tagamise alaseid kohustusi. ma tänan teid äh, ma tänan kõiki kolleege südamest ja ma tahaksin teavitada teid sellest, et käesoleva istungi protokoll öö, äh, võetakse vastu järgmise täiskogu istungi alguses, kui keegi aga vastu pole, siis tänase